aitäh, daamid ja härrad, ma tean, et tegemist on väga kiire tööpäevaga. kui kuulamised toimuvad, on saadikutel alati kiire, aga äkki oleks saadikutel nüüd võimalik maha istuda? So good afternoon and I'd like tere pärastlõunat, tervitan siin volinikukandidaat Elžbieta Pienkovskat, tere tulemast siia parlamenti, tere tulemast, härra Puusek, tööstus, teadus ja energiakomisjoni esimehele, mina olin selle komisjoni liige eelmise parlamendi ametiperioodi ajal, tegemist on ühise kuulamisega mõlema komisjoni, siseturu ja tööstuskomisjoni ka koostöös, tervitan siin ka keskkonna ja õiguskomisjoni liikmeid, mis on kaasotsustavad, samamoodi on siia kutsutud ka transpordikomisjoni esindajad, nii et siin on tõesti palju komisjoni. siseturukomisjon on see komisjon, mis vastutab ühisturu eest, siia on kaasatud ka need meetmed, mis on mõeldud selleks, et leida, identifitseerida tõkkeid ühisturule, kaasa arvatud digitaalsele ühisturule tähtis on ka tarbijate majanduslike huvide kaitse, samamoodi tuleb meil välja töötada seadusloome ühisturu reeglite jaoks ja tarbijate õiguste jaoks. me ootame põnevusega seda kuulamist ja seda, milline on proua Benkovska lähenemine selles valdkonnas ja kuidas tema panus aitaks meid selles valdkonnas edasi ja kuidas volinikukandidaat kavatseb tegeleda proovikividega selles valdkonnas me loodame, et volinikukandidaat saab aru, millised on siseturukomisjoni eh, mured siseturu edasiarendamise pärast, sest selle kaudu on võimalik aidata ettevõtteid luua töökohti. eriti tähtis on seejuures veel ka VKE-de ja töövõtjate kaitse. ja ma annan nüüd kohe sõna edasi härra Puušekile, selleks et tema saaks teha oma sissejuhatava sõnavõttu. suur tänu, proua kaasesimees, suur tänu, Viki tere tulemast teile kõigile, lubage mul tervitada südamest siin volinikukandidaat Elžbieta Benkovskat, kõik Euroopa Parlamendi saadikud on siin kohal, viis komisjoni on esindatud, nagu mu kolleeg just äsja ütles, kes juhib siseturukomisjoni. tere tulemast ka kõigile Euroopa Vabaühenduste äh, tööstusvaldkonna esindajatele ja tere tulemast ka kõikidele, kes vaatavad meie avalikku kuulamist parlamendi internetilehelt. tööstuskomisjon, mis vastutab tööstuse, ettevõtluse ja VKE-de eest. tegemist on tähtsa osaga tulevase voliniku portfellist kui me mõtleme konkurentsivõimelise Euroopa peale, siis peame mõtlema ka teadusuuringute, infoühiskonna, erinevate digitaalteenuste, üle-euroopaliste võrkude, energia, kosmonautika ja ka kliimaküsimuste peale. ja kõik need küsimused on tööstuskomisjoni pädevuses, mõned neist on aga eriti tähtsad küsimused ja need küsimused on ka proua Pienkovska portfellis ja äh, järgneva viie aasta jooksul on meil tõesti väga palju erinevaid väljakutseid, meil tuleb leida vastused äh, suurtele probleemidele, tahame teada, kuidas proua volinikukandidaat ka, kandidaat kavatseb seda teha. ma tahaksin nüüd kõigepealt alguses teha mõned tehnilised märkused. vastavalt äh, juhistele, mis tulid komisjonist, on see kuulamine korraldatud selleks, et parlamendisaadikutel oleks võimalik vastata kahele küsimusele. kas volinikukandidaat äh, on piisavalt pädev, et olla komisjoni kolleegiumi liige ja kas tema on võimeline äh, täitma neid ülesandeid, mis on temale usaldatud, siin räägime siis tema portfellist neli dokumenti on teile kõigile laiali jagatud Euroopa Parlamendi saadikutele. tema elulugu, tema missioonikiri, tema majandushuvide deklaratsioon, kuhu on lisatud ka õiguskomisjoni hinnang tema majandushuvide deklaratsioonile ja kirjalikult Äh, kirjalikele küsimustele vast-, vastused, mis on tõlgitud kõikidesse keeltesse. meie menetlus on nagu ikka, aga kordan selle veel korra üle. volinikukandidaat äh, saab sõna selleks, et teha sissejuhatav ettekanne, mis võib olla maksimaalselt viisteist minutit pikk, pärast seda äh, antakse talle kuulamise lõpus veel ka viis minutit selleks, et teha kokkuvõttev sõnavõtt. küsimusi on meil kokku nelikümmend viis Need tulevad rahvasaadikutelt, erinevatest komisjonidest, aga põhiliselt siseturu- ja tööstuskomisjoni liikmetelt. samamoodi saavad sõna ka keskkonna, õiguskomisjoni ja transpordikomisjoni eh, liikmed, aga teie nii palju sõna ei saa. Te olete lihtsalt kaasotsustavad komisjonid. ja see toimub kõik pingpongi meetodil ehk kolm minutit on ette nähtud küsimuseks, üks minut küsimuse esitamiseks ja kaks minutit küsimuse vasta-, küsimusele vastamiseks. ja väga tähtis on, et te peaksite ajast kinni. viis sekundit annan maksimaalselt lisaaega rahvasaadikutele ja ma vabandan väga proua volinikukandidaat teie ees, aga kümme sekundit saate maksimaalselt lisaaega selleks, et te saaksite natukene kauem rääkida, kui soovite, sest me peame kõneajast kinni pidama. ja nelikümmend viis küsimust on meil ja aega kõigest kolm tundi. esimene küsimuste voor, seal esitavad küsimusi fraktsioonide esindajad. on väga tähtis mõelda ka selle peale, et meil on tõlge kahekümne kolme keelde ehk iga kõneleja võib kasutada ja rääkida oma emakeelt meil on ka reaalajas ülekanne parlamendi kodulehel ja läheme nüüd äh, meie üle, meie kuulamise kõige tähtsama hetke juurde, nii et proua volinikukandidaat, ma annaksin teile sõna selleks, et viisteist minutit äh,